Dear colleagues. kallid kolleegid, ma arvan, et me peaksime alustama. tuleb ikka lähtuda sellest vanast põhimõttest, et need ei peaks ootama, kes on õigeaegselt kohale tulnud. aeg on juba viis minutit üle nii et alustaksin hea meelega, et võib-olla siiski ülejäänud ka liituvad meiega peagi. tervitan teid kõiki meie viimasel kultuurikomisjoni kohtumisel praeguses koosseisus ja lähen kohe päevakorra kinnitamise juurde, kui kellelgi mingeid vastuväiteid ei ole, siis on päevakord sel kujul kinnitatud. tundub, et ei ole vastuväiteid, nii et päevakord ongi kinnitatud seejärel tuleme protokolli kinnitamise juurde kahekümnenda veebruari ja üheteistkümnenda märtsi komisjoni kohtumiste protokollid on teil dokumendis olemas, kas kellelgi on mingeid märkusi nende kohta, kui ei ole, siis teen ettepanekud nagu tavaliselt, loeme need protokollid kinnitatuks, kui tänase koosoleku jooksul keegi vastuväiteid ei esita nüüd esimehe teadaanded. täna on meil tõlge järgmistesse keeltesse prantsuse, saksa, itaalia, inglise, kreeka, hispaania, tšehhi, eesti, ungari, poola, bulgaaria ja rumeenia keel. ja nagu ikka meenutan teile, et äh, meie koosolekut kantakse ka veebis üle. edasi koordinaatorite otsused täna hommikupoolikul, võttes arvesse, et meil on äh, täna meie ametiaja viimane kohtumine on äh, Äh, tuleb äh, siis suuliselt praegu anda teada neist otsustest ja selleks, et me saaksime ometi aja äh, siis lõpule viia ja koordinaatorid siis otsustasid järgmist. kõigepealt kolm petitsioonikomisjoni poolt soovitud arvamust, mis puudutab petitsioone meedia objektiivsuse ja sõnavabaduse kohta, mis puudutavad ka meie komisjoni pädevusi, need said siis kinnitatud ja saadetud petitsioonikomisjonile, siis kultuurikomisjoni arvamus kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarveprioriteetide kohta ning ka see võeti vastu, kinnitati esitatud kujul ja see aasta siis äh, äh, on selle vormiks kiri, mis saadetakse eelarvekomisjoni eh, esimehele ning kolmandaks eh, siis eh, võtsid korealased teadmiseks, nagu mis on neile saadetud ja mille osas ei pea otseselt midagi vastutama. nüüd, kui kellelgi mingeid märkusi ei ole koordinaatorite otsuste kohta, siis loeme need kinnitatuks. tahan teie tähelepanu juhtida ka sellele, et möödunud neljapäeval avaldati uuring ähm, enneaegselt koolist lahkumise kohta. ja see peaks olema ka teile e-kirjale jõudnud. tõesti tasub seda uurimust lugeda. ning äh, loodetavasti järgmisel ametil siis samuti kultuurikomisjon te hakkab tegelema selle teemaga eesmärgiks äh, on ju meil üle-euroopalise haridusraamistiku loomine koolist väljalangejate probleem on selle juures muidugi väga oluline. sellega jõuan järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on arvamuste vahetus Euroopa Komisjoni kultuurist üle kahekümne teisel jaanuaril kaks tuhat üheksateist toimus kohtumine, kus koordinaatorid otsustasid, et kutsuda siia komisjon, et tutvustada seda uut dokumenti Euroopa lähenemisviis veebis leviva väärinfoga võitlemiseks ning samuti, et komisjon saaks meile tutvustada, mida on kavas ette võtta Euroopa valimiste eel väärinfoga võitlemiseks. küsimus on ju ka demokraatias, mitte ainult selles, et kodanikel oleks juurdepääs kvaliteetsele infole oluline on ka see, et oleks teatav üksmeel selles osas, mida üldse lugeda kvaliteetseks teabeks ja mida mitte. see on oluline eeldus, et ähm, säiliks usaldus meedia vastu, aga ka teadus- ja poliitiliste institutsioonide vastu. see usaldus on äh, oluliselt õõnestatud äh, viimastel aastatel valeuudiste tõttu, mida kasutatakse selleks, et diskrediteerida poliitilisi vastaseid. võttes arvesse eelseisvaid Euroopa valimisi, on tegemist eriti problemaatilise teemaga. tutvustan siin peadirektor Violat Euroopa Komisjonist, kes, kes ähm, tutvustab meile seda teemat natuke detailsemalt. tahaksin ette ära öelda veel selle, et vastav dokument tegevusjuhendi kohta, see on olemas ainult inglise keeles. kui seda otsida saksa keeles, siis äh, tuleb lihtsalt teada, et olete saksakeelsel lehel, aga tekst ise on ikkagi inglise keeles, nii et kui küsimus on väärinfoga võitlemises, siis äh, minu meelest, ma usun, et kõik kolleegid on minuga nõus, et oleks tõepoolest suureks abiks, kui vähemalt see tekst oleks kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes olemas veebis, et kõigil oleks võimalik ähm, tutvuda sellega, kuidas see tegevusjuhend välja näeb. kuidas võidelda väärinfo vastu ja ma arvan, et see on erilise tähtsusega ka siin komisjonis. Te teate, et meie jaoks on väga oluline, et kõik oleks kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeles juurdepääsetav ja ka need inimesed, kes näiteks prantsuse või inglise keelt ei oska, saaksid tutvuda selle teabega oma emakeeles. ma arvan, et niivõrd olulise teema puhul äh, vähemalt mulle täiesti arusaamatu, miks see tekst on olemas ainult inglise keeles, nii et võib-olla saate selle edasi anda oma talitustele, et see tuleks tõepoolest äh, võimalikult kiiresti parandada. aga tere tulemast teile, härra Viola, nüüd on teil äh, sõna. ja madam chair ja madam Kammerveer lugupeetud esimees, kaameraväärt, lugupeetud komisjoni liikmed, daamid ja härrad, suur tänu, et olete meid äh, siia kutsunud teie komisjoni koosolekule, mis on sel ametiajal viimane. tahaksin kasutada võimalust, et tänada kultuurikomisjoni südamest kogu suurepärase töö eest, mida olete teinud ja ka suurepärase koostöö eest komisjoniga ja eelkõige minu vastutusalas olevate talitustega. me oleme paljude teemade puhul teinud koostööd, kui tahaksin esile tõsta eelkõige audiovisuaalreeglite äh, teemad äh, Euroopa Liidu audiovisuaalteenuste kohta käiv õigusakt, mis on tõepoolest äh, märgilise tähtsusega nagu kohtulahend, millega see on seotud. me oleme arutanud uusi meediakanaleid, sotsiaalmeediat sellega seoses, nii et äh, suur tänu teie koostöös selle uue olulise õigusakti vastuvõtmisel. täna aga räägime valeuudistest või ka väärinfost. nagu välja tõite, siis äh, see on tõepoolest äärmiselt oluline teema on Euroopa tuleviku jaoks, eriti võttes arvesse eelseisvaid Euroopa valimisi. nüüd selleks, et defineerida mida kujutavad endast võltsuudised? on oluline rääkida sellest, et äh, milline on nende spektrum. küberturvalisuses äh, räägitakse sotsiaalse äh, niinimetatud sotsiaalsest insenerlusest ehk sellistest rünnakutest, kus kasutatakse ära inimesi ning äh, selgeks eesmärgiks on siinkohal äh, õõnestada demokraatlikku õiguskorda, tekitada paanikat. seda siis kasutatakse küberrünnakute puhul. ning äh, mis puudut-, kui, kui seda rakendatakse vabade valimiste puhul, siis paljudes liikmesriikides on tegemist kuriteoga mõnel juhul ei ole ka küberrünnak tingimata tuvastatav, vaid küsimus on pigem selles, et kasutatakse sotsiaalmeedia jõudu, et äh, luua paanikat, äh, levitada võltsu uudiseid, destabiliseerida demokraatlikku korda, ühiskonna korda. võtkem näiteks võltsuudised äh, Mm, mis äh, puudutavad meditsiinisüsteemi, need on väga suureks ohuks meie meditsiinisüsteemile. ja äh, mis nüüd on äh, selline keerukam valdkond, valdkond on arvamuste levitamine kui levitatakse fakte, mis ei ole tegelikult teaduslikult korrektsed, neid kasutatakse selleks, et Ähm, poliitilist vastast rünnata, see on siis, võiks öelda, selle spektri teine ots, sõnavabadus, ähm, poliitiline võistlus. et te näete, kui ähm, keerukas see teemavaldkond on, nagu kui laiaulatuslik. see laiub küberturvalisuse teemadest kuni sõnavabaduse teemadeni. miks on võltsuudiste teema niivõrd oluline, niivõrd asjakohane? seetõttu, et sotsiaalmeedia näol on tegemist võimendajaga. see võimendab kõike seda, mis inimesi hirmutab ja seda paanika tekitamise relva on kasutatud ka ajaloos korduvalt, kuid nüüd sotsiaalmeedia ajastul on seda võimalik veelgi kiiremalt ja vahetumalt teha kuna sotsiaalmeedia on võimendaja, siis see suurendab ähm, antud ilmingu mõju ja ulatust. juriidilisest, poliitilisest, sotsiaalsest seisukohast on äh, ilmselgelt tegemist väga keeruka nähtusega, nii et ma arvan, et siin ei ole ka võimalik leida lihtsaid lahendusi. Läheb õige palju aega, enne kui me mõistame seda teemat täielikult ma võtaksin kõigepealt sellise pikema perspektiivi ja selle tuleksin tagasi lühema perspektiivi ja valimiste juurde. kui rääkida uuest audio äh, visuaalmeediateenuste direktiivist, siis seal on ühe olulise lahendusega, lahendusena räägitud meediapädevuse suurendamisest. me peame harima äh, õpilasi, õpilased on harjunud selle mõttega, et äh, see, mis on ajalooraamatus kirjas, et see vastab ka tõele. muidugi see, mis on sotsiaalmeedias kirjas, see ei ole sama, mis trükitürama, see on küsimus äh, ka äh, tõepoolest põlvkondades, põlvkondade hoiakute muutumises see kõik võtab aega, aga uus audiovisuaalmeedia direktiiv näeb ette kohustuse liikmesriikidele edendada meediapädevust ning kohustus on samamoodi sotsiaalmeediaplatvormidel meediapädevust edendada, see on väga oluline samm. minnes nüüd lühema perspektiivi juurde, siis me oleme võtnud vastu tegevuskava. tulime selle juurde Äh, hiljuti ka tagasi ja alustasime tööd ekspertrühmadega konsultatsioonide läbiviimisega. esimene loogiline samm selles väga keerukas teemavaldkonnas on iseregulatsioon. muidugi see on keerukas, sest et ühelt poolt on meil sõnavabadus, mis on põimunud sotsiaalselt oluliste teemadega ja esimene refleks äh, oleks äh, siis äh, püüda seda probleemi lahendada iseregulatsiooni kaudu. mida me oleme palunud äh, siis suurimatel sotsiaalmeediaplatvormidel teha, on, et nad võtaksid ise vastu sellised tegevusjuhendid või koodeksid ja seda on nad ka teinud ja need sisaldavad erinevaid samme, näiteks võltskontode jälgimine, siis äh, usaldusväärsete allikate esikohale seadmine ja läbipaistvus, mis puudutab ähm, poliitreklaami, need on põhilised kohustused, mis on võetud. meie soovime, et need kohustused tõepoolest ka saaksid reaalsuseks ja sellepärast oleme palunud platvormide iga kuus, kuiselt aru anda, milliseid edusamme on tehtud ja seda kuni valimisteni. meil on kaks raportit nende koodeksite elluviimisel, elluviimise kohta. me oleme ka juba olulisi edusamme näinud, aga on loomulikult ka, ka palju valdkondi, kus on palju veel ära teha näiteks mis puudutab poliitiliste reklaamide läbipaistvuse suurendamine, samuti võltskondade sulgemine, jätkuvalt on väga ebaselge, mis täpselt on võrdlusaluseks, kuidas mõõta edu selles vallas? ja see töö peab muidugi pidevalt jätkuma, kuid saan siiski juba praegu öelda, et on näha teatavaid häid tulemusi. see on esimene oluline samm mis astusime siis on loomulikult olla koordineeritud tööd liikmesriikidega, sest et valimiste eest on vastutavad äh, eelkõige liikmesriigid. niisiis valimispaketi raames me oleme mitmeid meetmeid ette näinud, üks oluline meede on kiire hoiatussüsteemide loomine liikmesriikides, et liikmesriigid saaksid teavitada teisi eesseisvatest ohtudest või ohtudest, mis kogu Euroopat võivad mõjutada, nii et see süsteem on loodud ja see toimib täielikult. teine koostöösüsteem, mille me oleme ette näinud küberturvalisuse direktiivi raames, on äh, siis äh, koostöövõrgustik valimiste küberturvalisuse kaitseks ning äh, see puudutab siis kommunikatsioonisüsteemide turvalisust, turvalisust valimiste äh, ajal. teeme siinkohal ka tihedat koostööd parlamendi, parlamendiga, et äh, tagada, et me saame ta-, et tagada küberturvalisus äh, valimiste ajal. veel üks oluline samm on koostöö fakti, fakte kontrollivate organisatsioonidega. see on keerukas, sest me ei taha teha koostööd või me ei taha, et loodaks faktide kontrollimise organisatsioon, mille on loonud Euroopa Komisjon. see ei oleks just eriti hea eeldus sõltumatuseks. aga me tahame teha koostööd selliste organisatsioonidega, mis on sõltumatud, mis on usaldusväärsed. selleks me oleme olnud platvormi, mille kaudu saab äh, juurdepääsu kõigile statistika andmetele äh, Euroopa Liidu kohta nagu Eurostat, Euroopa Parlamendi avaldatud trükised, komisjoni avaldatud trükised. et äh, see platvorm on juba loodud, muidugi ei ole töö sellega tingimata lihtne ja me praegu tegeleme sellega, et leida ka rahastust, et selline faktikontroll et seda oleks võimalik toetada, jällegi me ei taha otseselt rahastada neid organisatsioone, aga lihtsalt toetada neid nende töös. niisiis, see on veel üks oluline samm. mainisin juba meediapädevust ja neid mehhanisme mis meil on olemas komisjoni audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kaudu. siin on võib-olla kõige olulisem õiguskindluse loomine sõltumatutele meediareguleerijatele, sest et ähm, võlts uudiste puhul on väga oluline üldine meedia reguleerimine ja on oluline tagada, et need, kes kontrollivad äh, direktiivi saadete äh, elluviimist, oleksid tõesti sõltumatud, et neid äh, ei saaks pantvangi võtta mingisugused välisjõud. me tegeleme niisiis aktiivselt sellega, et tagada, et terge all loodud äh, sõltumatute eksperdigrupp, mis sellega tegeleb, saaks meid toetada. analüüsides näiteks käitumisjuhendeid. olenevalt äh, käitumisjuhendi tulemustest me siis äh, teeme koostööd ERGE-ga, kus on sõltumatud reguleerijad koondatud. Need sõltumatud reguleerijad mitmetes riikides nagu Prantsusmaa, Itaalia ja teised saanud seadusega äh, Mm, siis kohustuse kontrollida ka valimiste õiget läbiviimist. nii et see kõik on väga oluline. ja ma rääkisin juba meedia pädevusest, mis on väga oluline osa äh, audiovisuaalmeedia direktiivist veel üks oluline osa on vihakõne küsimus. kuidas piirata vihakõne veebis ja mujal, mis tõepoolest mõjutab negatiivselt ühiskondi? ka see on osa uuest audiovisuaalmeedia niinimetatud tööriistakastist. see peaks olema eelkõige platvormide kohustus piirata vihakõnet, aga peab äh, olema olemas ka sõltumatute eksperdirühm, mis seda saab üle kontrollida, peab olema äh, võimalik ka edasi kaevata otsused vihakõne kosta, kohta. me ei tohiks unustada, et meil on uhi uus audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv, mis tuleb äh, liikmesriigi poolt üle võtta äh, oma õigusaktides ja see direktiiv juba näeb ette terve rea erinevaid vahendeid, mis peavad järgima meedia reguleerimise põhi, põhimõtteid. see on kõik niisiis väga oluline tegevus, mis on saanud ka Euroopa Ülemkogu kinnituse kuid see on alles algus äh, selle laiemale diskussioonile, mida tuleks tulevikus ette võtta. loomulikult peab ka uus parlament, uued institutsioonid äh, sellega tegelema hakkama oma ametiajal, aga ma arvan, et see, mida oleme juba teinud, see on äh, lähtepunktiks ja Mm, muidugi on oluline vaadata, kas see direktiiv tõepoolest toimib hästi. meie hea meelega anname oma panuse arutelusse selle üle, kas tuleks seadusandlust veel kuidagi muuta. aitäh! jaa, suur tänu, härra Viola! see oli ju üks kõige tähtsamaid küsimusi ka meie jaoks, kui me rääkisime audiovisuaalteenuste Äh, direktiivist ja sellest, kas me peaksime mingeid enesekontrolli meetmeid sisse viima ja seda toetama. ning samamoodi tuleb rääkida sellest, et kui nad on sisse viidud, kas nad siis ka tõesti teenivad eesmärki ja seega nüüd peame ära ootama, kas need juhised, mis välja töötati, on sellised, mille puhul saame öelda, et meil on võimalik valeinformatsiooni vastu võidelda, selle levikut vähendada ning äh, võltsuudiseid, kui nad on avaldatud, ka kui selliseid identifitseerida. Helga Trüüpel on sõna soovinud. aitäh! ma arvan, et on väga kiiresti vaja rääkida võltsuudiste küsimusest. teiselt poolt on ka väga tähtis selgeks teha, et võltsuudised on alati olnud olemas, kuid interneti kaudu nad nüüd levivad palju rohkem ja kiiremini. tulen tagasi selle juurde, mida Donald Trump ütles pärast seda, kui ta oli ametisse nimetatud. talle ei meeldinud protestivad inimesed tänavatel ja ta ütles, et need on äh, mingid alternatiivsed faktid. talle ei meeldi see ja siis ta nimetab seda alternatiivseks tõest. ja ma tõesti tahan, et äh, äh, kvaliteetne ajakirjandus räägiks sellest, mis on tõsi meil on erinevad arvamused, see on hea, aga tuleb äh, tõesti vahet teha arvamustel ja tõsiasjadel nüüd on see kõik aga sotsiaalmeedias ühte patta pandud. ei tehta vahet enam arvamustel ja faktide edastamisel. toon ühe näite Christchurchi rünnaku kohta. Te teate, et äh, samal ajal, kui rünnakud toimusid äh,, hakati kohe ka terrorismi kui sellist äh, Äh, toetama. mina Twitteris siis võtsin sõna ja ütlesin, et pärast Christchurchi rünnakut on mulle jäänud äh, mulje, et meil on vaja reegleid sotsiaalne meedia jaoks. ma ei hakanud äh, toona artikkel kolmeteistkümmet mainima, nüüd on see artikkel seitseteist, küll toona oli see artikkel kolmteist. ja Twitteris rünnati mind ja öeldi, et ma kasutan ära surnuid selleks, et teha reklaami artikkel kolmeteistkümnele aga see ei olnud ju see, mida ma tahtsin välja tuua, ma rääkisin võltsuudistest, mitte autoriõigustest ja pärast Christchurchi rünnakut on täiesti õige, et äh, midagi tuleb ette võtta ja isegi Zuckerberg on tunnistanud, et midagi tuleb teha ja nüüd ta ütleb, et poliitikud peavad head reeglid välja töötama. noored internetis ütlesid, aga televisiooniga oli lugu täpselt samamoodi Nad ju rääkisid sellest, mis Christchurchis toimus ja nad ei saa aru, et kas, äh, äh, et on suur vahe selles, kui sa räägid, mis toimus ja selles, kui sa lihtsalt toetad terroriste ja teed neile reklaami, nii et see, et inimesed vahet sellele ei tee, valmistab mulle muret. ma arvan, et üleüldiselt tuleb meil võidelda võltsuudiste vastu mitte võltsitud uudistega me peame mitmekülgset informatsiooni avaldama, me ei saa otsustada, mis on võlts ja mis mitte, meil on vaja erinevaid vaatenurki, rohkem infot ja see on tegelikult parim võimalus võltsuudiste vastu võidelda, võidelda mitte võltsitud uudistega, seda peame nõudma ka sotsiaalmeedia võrgustikelt ja ka uutelt äh, meediaettevõtetelt Zuckerberg nüüd lõpuks on nõus tunnistama, et tegemist on meediaettevõttega, nad ütlesid, et ei, ei, et tegemist on lihtsalt meediakanaliga. aga nüüd nad saavad aru, et tegemist on ka nii-öelda reklaami müüva ettevõttega. ja, suur tänu, Helga meil on tegemist viimase koosolekuga, aga me peame siiski ka kella vaatama. ma unustasin kella nimelt käima panna, aga kui kõik pingutavad ja kaks-kolm minutit räägivad, siis vist saame ka ettenähtud ajaga hakkama. Silvia Kosta, palun. ma sooviksin tänada Violat äh, selle suurepärase töö eest äh, digitaalstrateegia väljatöötamiseks äh, ning ma arvan, et oleme jõudnud päris heade tulemusteni. kuid äh, kogu see süsteem äh, on tegelikult, selle loomine on Euroopas tohutult äh, ajast maha jäänud. me <clears throat> sotsiaalmeedia tegevuse mõjude kohta ei ole põhjapanevaid uuringuid tegelikult tehtud, samuti ka mitte sellega seotud äh, julgeolekuküsimuste, vihakõne äh, ja muu sellise kohta. me on, võime ju rääkida ka enesetappudest, mis on seotud äh, tagakiusamisega sotsiaalmeedias. ning valimisküsimused, tervishoiuküsimused on väga eh, olulised. Eh, koostöö on oluline teadlastega, kes saaks eh, vastukaaluks vastupidiseid andmeid esitada. peab mõtlema ka selle peale, kuidas see on lahendatud kõik erinevates liikmesriigid, riikides, et loodav arhitektuur oleks koordineeritud. ning kaks küsimust ma ei ole kunagi eriti uskunud äh, eneseregulatsiooni, kui äh, küsimuse all on Euroopa põhiväärtused. me peame need funktsioonid üle vaatama, olen näinud, et esimene raport, mis äh, esitati kolme voliniku poolt, näitasid suuri vajakajäämisi ning õiguslikke lagune. seega ma arvan, et Eh, ma arvan, et eh, määrused oleks siin igatahes täiesti õigustatud, sest küsimuses all on ju vabadused ja põhiõigused. ning eh, oleme rääkinud siin neljast sambast ning ma tahaks teada, kuidas üritatakse kas tehakse midagi vastukampaania loomiseks, näiteks Vikipeedia, Vikipeedia levitas valeinfot ning äh, eh, seega äh, tekitati väga negatiivseid, äh, negatiivset suhtumist internetikasutajate poolt Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu määruse direktiivi kohta ning sellised, sellised sammud on äärmiselt vähemalt sama äh, negatiivse mõjuga ja nende vastu tuleb sama intensiivselt võidelda kui näiteks terviseküsimustes valeinfote levitamise kohta. aitäh, härra Storjevski, palun. Bardzo dziękuję za <clears throat> pana wystąpienie i podzielam tą opinię. suur tänu. olen sellega nõus, mida siin öeldi, et äh, oleme tõesti juba hiljaks jäänud selle tööga eelmisel nädalal Strasbourgis toimus meil väga tähtis hääletus äh, autoriõiguste üle ning mind huvitab, äh, mida Euroopa Komisjon teab äh, välis, väljaspoolt tuleva tegevuse kohta, et kuidas väljaspoolt üritatakse Euroopa Parlamendi saadikute tööd mõjutada sest äh, autoriõiguse puhul äh, tõesti lobitöö ja surve saadikutel oli väga suur. me oleme tegelikult vastumeetmete väljatöötamisega hiljaks jäänud. Äh, ma tahaksin teada järgmist. mida me teame võltsuudiste allikate, autorite ja tagajärgede kohta? kuidas me saame erinevaid meetmeid hinnata. viimastel koosolekutel terrorismivastase võitluse kohta kuulsime me, et meil on miljoneid terrorismivastaseks võitluseks ja et me oleme seda raha ka kulutanud ning need, kes võltsuudiseid levitavad, nendel on aga kasutada miljardid. nii et nüüd tekib küsimus, kes ähm, on võltsuudiste taga, äh, kui laiaulatuslikud nad on ning äh, kes on selle kõige taga. millised organisatsioonid ähm, tegelevad võltsuudiste levitamisega ja kas Euroopa Parlamendi saadikud saavad arvestada mingigi kaitsega, kaitsega lobistide eest, kes on väga agressiivsed ja kes väga palju survet meile avaldavad. suur tänu, härra Strojevski. härra Samit, palun. I join my colleagues in uh, aitäh, härra Viola, selle ettekande eest Te tõite välja kolm erinevat võltsuudiste tüüpi, millega üritatakse demokraatiat äh, äh, destabiliseerida, hirmu levitada, inimeste arvamust muuta. ma arvan, et äh, olukord on keeruline ka sellepärast, et need kolm erinevat valdkonda on omavahel seotud või kattuvad esitatakse arvamusi, millega üritatakse siis demokraatlikku korda õõnestada ja seega meie võitlus, peame tugevdama oma võitlust võltsuudiste vastu, kuna demokraatia sõltubki sellest, et inimesed teeksid otsuseid äh, informeeritult ja kui nad on halvasti informeeritud, siis ilmselgelt äh, on ohu all kogu meie otsuste tegemise süsteem ning äh, kui me kuuleme veel, et tuleb mõjutusi väljaspoolt Äh, Euroopa Liitu, siis see muudab olukorra veelgi raskemaks. olen teiega täiesti nõus, et äh, kui me räägime liikmesriikides olevatest tugistruktuuridest, äh, mis peavad meid kaitsma, siis on tähtis, et need struktuurid oleksid sõltumatud. väga õudne on see, kui kõik sõltub täidesaatvast võimust, kui valitsus hakkab otsustama, mis on tõsi ja valitsused ei pruugi alati olla ka kõige siiramate kavatsustega. tahaksin teada saada, äh, kas teil on siin algatusi, äh, mis on suunatud peavoolumeediale, kas on algatusi, mis on sarnased äh, USA püüetega nii-öelda fakte kontrollida ja siis ka äh, tuleb arutelusid võltsuudiste üle siduda isikuandmete väärkasutamisega, sest äh, meil on nii-öelda tõejärgne ühiskond ja me kõik äh, kannatame äh, kinnitatud eelarvamuste all. on inimesi, kes mõjutavad meid sotsiaalmeedia profiilide kaudu, sest nad teavad, millised on meie eelarvamused Cambridge Analytica tegi seda ju ka. ja võltsuudiseid ei levitata mitte ainult makrotasandil, vaid ka mikrotasandil ja seega olukord on veelgi tõsisem. ja äh, viima-, natukene aega tagasi oleme siin tõesti Google'i ja Microsoftiga äh, suhelnud selleks, et nad enesekontrollisüsteeme sisse viiks, kuid on täiesti selge, et need süsteemid on liiga aeglased ja me peame olukorda lahendama kiiremini aitäh, järgmisena proua Šoidrova, palun. Eh, aitäh, proua esimees. kolleegid eh, tõid juba kõige tähtsamad küsimused välja. kuidas võidelda võltsuudiste vastu, on tähtis küsimus. tuleb toetada kriitilist mõtlemist ja meediapädevust. kuid eh, selleks on meil vaja ka inimesi, kes oskavad õpetada, inimesed, õpetajad, kes oskavad kriitiliselt mõelda ja ma tean, kui raske on kriitiliselt mõelda, kui raske on täpselt äh, siis identifitseerida võltsuudiseid. tahaksin tuua välja veel ühe küsimuse. vaadakem neid äh, valdkondi, kus võltsuudised levivad äh, tihti on tegemist valdkondadega, mille kohta inimestel ei ole väga palju teadmisi. tihti puudutavad need uudised ka Euroopa Liitu, sellepärast et väga paljud inimesed ei ole kunagi käinud Euroopa Liidu institutsioonides, nad ei tea mitte midagi meie tööst nii et ma arvan, et kõige parem viis võltsuudiste vastu võidelda ongi ähm, levitada fakte äh,, vahendada teadmisi institutsioonide kohta muidugi te-, faktikontroll on tähtis, aga ka ennetamine. inimesed peavad tõesti usaldama neid institutsioone. aitäh, Julie Vood, aga palun hästi lühidalt. jah, ma teen hästi lühidalt, sest kõigepealt minu koduriik on äh, arvatavasti üks võltsuudiste ohvritest, kui räägime Brexiti referendumi tulemustest ja me näeme, kuidas inimesed nii-öelda üles ärkavad nüüd ja saavad aru, et nendele edastati nii palju valeinformatsiooni. olen nõus paljude kolleegidega, ma arvan, et äh, me ei saa Äh, siin äh, mööda vaadata korralikust kodanikuõpetusest. Ühendkuningriigis me oleme täiesti läbi kukkunud juba aastakümneid äh, kodanike harimisel. meil valijad ei tea täpselt, millised on nende õigused ja kohustused kodanike ja valijatena riiklikul tasandil, veelgi vähem teavad nad kohaliku tasandi äh, ja veel vähem Euroopa Liidu tasandi kohta, nii et me peame tõesti investeerima rohkem kodanikuõpetusse selleks, et meil oleksid noored inimesed, kes suudaksid kriitiliselt mõelda, äh, esitada küsimused, olla uudishimulikud ja lihtsalt mitte lasta ennast sööta mingite uudistega, millel pole mitte mingit väärtust. suur tänu! üks märkus ka minu poolt. selles arutelus ma arvan, et me peaksime ka väga selgelt välja tooma neid erinevaid vorme. võltsuudised, valeinformatsioon ühelt poolt, vihakõne, ähm, vägivallale õhutamine, rassismile õhutamine on väga erinevad äh, küsimused, millele tuleb ka erinevalt vastata. tegelikult ka karistused on erinevad, näiteks valeinformatsiooni levitamine ei ole Äh, kuritegu, samal ajal aga vägivallale ja vihakõnele õhutamine on äh, kuritegu, nii et siin tuleb tõesti erinevaid mõõdupuusid kasutada ka analüüsis ning ähm, juhiste väljatöötamisel. ning teine küsimus, mida mina endale ikka ja jälle esitan, äh, kas me ei peaks ka rohkem tegema selleks, et toetada ähm, kõrge kvaliteediga ajakirjandust, nii nagu meie seda mõistame. ning me peaksime investeerima rohkem ajakirjanike koolitamisse, me ei peaks siin mitte ainult meediapädevusele panustama, vaid rääkima tõesti äh, kvaliteetse ajakirjanduse toetamisest ja peaksime välja töötama just selliseid meetmeid, mida teie ka siin välja tõite ja siis ning äh, vaatama, kas tõesti ka need meetmed toimivad. Te ütlesite, et meil on kaheksakümmend sõltumatut organisatsiooni mis ise on endale seadnud ülesande identifitseerida võltsuudiseid ja välja tuua siis selle, mis on nendes uudistes vale ja mis on tegelik olukord. ma arvan, et see on väga hea ja on tõesti mõistlik, et me siin ei taga mitte otseselt finantstoetust, sest muidu see kahjustaks ju nende organisatsioonide mainet, et nad sõltuvad Euroopa Komisjonist aga teiselt poolt muidugi peame me siiski üritama neid organisatsioone ja nende organisatsioonide tööd toetada, sest ma arvan, et need, see töö on ka meie ühiskonna jaoks tähtis. ja nüüd on teil sõna, härra Viola, lõpetuseks. suur aitäh teile kõik äh, lugupeetud mm, saadikud esitasid väga olulisi mõtteid, ma ei saa ma kaunisõnaliselt äh, vastata, aga <clears throat> tahaksin tõstatada ühe olulise teema, <clears throat> nimelt, mis on tõde? see, sellega tegelevad äh, filosoofid, ajakirjanikud, kohtunikud, aga, aga äh, me teame, kuidas äh, teaduslik tõde äh, paika pannakse ning äh, ajakirjanike seas on ka, on regulee-, eneseregulatsioon olnud aastasadu kasutusel. ja kõik need süsteemid on nüüd sotsiaalmeedia laiali paisanud. see on tegelik olukord ning sellega seoses äh, peame eh, võitlema selle nimel, et süsteemi kvaliteetsemaks muuta. kui me aga vaatame praegu sotsiaalmeediat, kui vaatame võimsamaid eh, meediakorporatsioone maailmas, eh, siis vastutustundetus ei saa ärimudel olla. loomulikult sallivust on vaja idufirmade jaoks, VKE-de jaoks, aga korporatsioonide jaoks ei saa äh, Eh, sellist lõbu endale lubada. sellega seoses eh, peaksime mõtlema, eh, mida edasi teha. Er, ja ma rõhutan, et parlament on väga palju ära teinud, näiteks audiovisuaalteenuste meelde direktiiv võeti vastu, näiteks Christchurchi rünnakud see on äh, oluline osa äh, sellest direktiivist. direktiiv on täiesti selge, selge on see, kuidas sellist sisu eemaldada, kes on vastutav äh, ning kes on iseseisvate reguleerijate rollis ning kuidas nad tegutsema peavad. oluline on rakendada neid reegleid, mis parlament on vastu võtnud, väga oluline näiteks ka õiglane eh, platvormist ettevõtteni eh, eh, jooksvad reeglid ning suured platvormid kasutavad endale, endale soodsamaid leppeid. Neile samas laienevad siiski ka reeglid ning muud küsimused, mida siin arutati, on äh, see, mis puudutab äh, sõltumatut äh, faktikontrolli Ameerika Ühendriikides ja nüüd ka Euroopas. praegusel hetkel hakatakse reguleerima seda, kuidas toimub sõltumatu faktide kontroll, meie ei rahasta seda, kuid üritame luua sellise keskkonna, kus nad saavad koos tegutseda ning äh, Neil peab olema ligipääs parlamendi ja komisjoni andmebaasidele ning kvaliteetse ajakirjanduse osas toetame parlamendipoolset tegevust. uues loova Euroopa programmis ei ole sõnagi kvaliteetse meedia kohta. praegu on selleks eraldatud kaheksakümmend miljonit eurot, see on aga oluline investeering kvaliteetsesse ajakirjandusse. suur tänu, härra Viola, et täna hommikul siia tulite ja andsite meile aru kõigist neist tegevustest, ma olen täiesti veendunud, et ka uus parlamendi koosseis jätkab tegelemist selle teemaga. see on möödapääsmatu, sest tõenäoliselt ei ole tulevik muutumas kuidagi ilusamaks. igal juhul suur tänu, et siia tulite, suur tänu kõigi teie jõupingutuste eest. ja meil on muidugi suured lootused, et tegevusjuhendid ja isereguleerimine on äh, parem äh, kui õigus äh, aktid selliste teemade kohta, aga loodame, et ka see õigusraamistik, mille audiovisuaalmeedia direktiiv annab, toimib. loomulikult me jälgime arenguid ja jätkame mõtlemist sellele, kuidas tugevdada kvaliteetset ajakirjandust, kuidas äh, meediapädevust edendada haridusasutustes, koolieelsetest asutustest kuni eakateni välja, nii ma arvan, et see kõik on väga oluline, tuleb kasutada kõiki erinevaid meetmeid, nii ennetusmeetmeid kui kõike muud ja nii seadusandlust kui ka iseregulatsiooni suur,. suur-suur tänu, et äh, meid külastasite suur,, suur-suur tänu hea koostöö eest möödunud viie aasta jooksul ja loomulikult äh, on meil hea meel, kui siia veel kauemaks jääte. meil on ka väike vastuvõtt ähm, hiljem ette nähtud, nii et äh, meil on ainult hea meel, kui te veel pikemalt siia jääte. suur tänu teile. aga nüüd, head kolleegid. jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. korraldame siin asju natukene ümber poodiumil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 はい。So, jetzt bin ich hier im falschen, falschen Text gelandet. Ich freue mich. mul on väga hea meel järgmise päevakorrapunkti juures, milleks on arvamuste vahetus Euroopa Komisjoniga Euroopa kultuuripärandi aasta tulemuste üle. tervitasin äh, Remis Kristofidut, kes on et see peadirektoraadi peadirektor, mis siis puudutab Euroopa kultuuripärandi aasta kaks tuhat kaheksateist kestlikkust. tere tulemast, väga hea meel teid siin näha. kultuuripärandi aasta oli kahtlemata üks olulisemaid poliitilisi edusid Euroopa Parlamendi möödunud ametiajal ning ma arvan, et võib küll juba praegu öelda, et selle läbiviimine oli äärmiselt edukas. seda on näha arvukatest algatustest, mis käivitati sellel aastal ja samuti ka sellest, et suur arv Euroopa kodanikke osales selles väga aktiivselt. mina isiklikult äh, ütleksin, et äh, see Euroopa kultuuripärandi aasta oleks võinud olla natukene veel euroopalikum. paljud tegevused minu meelest äh, siiski äh, olid sellise riikliku või rahvusliku iseloomuga, aga sellegipoolest äh, ma usun, et äh, teema jõudis rohkem arutelude keskmesse ja sellepärast arvan, et me peaksime nüüd ka paremini kasutama ära seda hoogu, mis kultuuripärandi teemal anti eelmisel aastal, sest oleks tõesti äärmiselt kahju, kui see väljapaistev positsioon, mille kultuur ja kultuuripärand endale välja võitlesid Euroopa poliitilises päevakorras, nüüd äh, taas kaduma läheks. ja seetõttu pean tunnistama, et äh, meie komisjon oli veidi pettunud, et komisjon hoolimata kõigist ju pingutustest, äh, et vähemalt teatis välja anda Euroopa kultuuripärandi aasta kohta, äh, siiski seda lõpuks ei teinud, vaid piirdus ähm, töödokumendiga. sellest on kahju, sest ähm, kultuuripärandi aasta, kultuuripärandi teema üldisemalt äh, langes äh, siiski poliitilises päevakorras allapoole olles seda öelnud, ootan huviga teie märkusi ja loodan, et võib-olla seda natuke hajutada meie muret selles osas, et kultuuripärandi teema võib äh, siin äh, niimoodi unustusse vajuda. nii et loodan, et saate neid kahtlusi hajutada ja loodetavasti tulevane komisjon ja parlament saavad teemaga edasi aktiivselt tegeleda. palun, teil on sõna, proua Kristofidu. suur aitäh teile lugupeetud daamid ja härrad, tahaks äh, teile lohutuseks öelda, et äh, äh, kui te vaatate meie peadirektoraadis meeskonda, kes selle küsimusega on tegelenud ja kui te näete, kui entusiastlikult me oleme tegutsenud, siis võite kindlad olla, et see areng on jätkusuutlik, te võite meie peale loota, et see ka tulevikus nii on. tänan teid võimaluse eest seda arutelu pidada Eh, pärast Euroopa kultuuripärandi aasta lõppu. mina pidin kodust lahkuma väga noorelt ning sellega seoses eh, leidsin alati, et minu Küprose juurte eh, säilitamine oli tihedalt seotud kultuuripärandiga. kui kodust lahkusin tuhat üheksasada seitsekümmend neli kaheteistaastaselt, kuigi jäin äh, laiemalt öeldes samas äh, maailmas, äh, pidin ma lahkuma kodulinnast, pagaritöökojast, teatrist, koolist, isegi perepiltidest eh,. arusaamine sellest, kui oluline on inimestele nende kultuuripärand, on minu jaoks väga tähtis eh,, mitte ainult sellepärast, et ma olen eh, sellepärast et äh, ma olen kultuuri peadirektoraadist, vaid ka inimesena. soovime säilitada oma mälu äh, oma linnast, äh, kodupiirkonnast, riigist, Euroopast. see aitab meil paremini mõista ainult mitte ennast, vaid ka teineteist, see aitab meil näha, tunda ja katsuda seda, kust teised inimesed pärit tulevad samal ajal aitab meil aga mõista ka seda, kui väärtuslikud need erinevused on, sest näeme endiselt, kui kaunid nad on. see jagatud mõistmine ja üksmeel ilma, et ähm, kardetakse omaenda äh, kultuuriväärtuste hävimist, ongi äh, meie kultuuripärandi aasta Äh, põhiidee. Äh, kultuuripärandi aasta oli väga edukas, oda-, osales üle kümne miljoni inimese ning kolmkümmend miljonit äh, inimest osales Euroopa kultuuripärandipäevadel. neliteist tuhat projekti, algatust ja sündmust toimusid üle terve aasta vältel, see on meie kõigi ühine saavutus ilma Euroopa Parlamendi järjekindluse ja toetuseta poleks seda aastat toimunud. oleme sellest teadlikud ja oleme selle üle väga tänulikud. selle komisjoni liikmed ning siin tahaksin pöörduda teie poole, proua juhataja, proua Kosta poole, härra Diakonu ning proua Šoidrova poole. Te olite ja olete kultuuripärandi äh, suured liitlased, osalised äh, Ehm, osalesite mitmetel sündmustel, korraldasite neid ka ise, näiteks kõrgetasemeline kohtumine juunis eh, Brüsseli parlamendi täiskogu saalis ning samuti ka novembris toimunud eh, sündmused. see aitas meil oma ambitsioonidele lähemale jõuda, tõime, ehm, eh, tõstatasime selle kui osa Euroopa olulistest uudistest ja tõime kultuuripärandi küsimuse ka äh, Ähm, äh, huvigruppidele lähemale. see kõik oli väga väärtuslik, mitte ainult sellepärast, et äh, see väärtustas Euroopa mm, kunstnike tööd, vaid ka sellepärast, et see ühendas inimesi, kes äh, meie kodanike eneseväljendusvõimet toetavad ja kaitsvad, tegid seda enne ja teevad seda ka tulevikus. peame tegema kõik selleks, et Euroopa kodanikud äh, oleks äh, kandev jõud oma kultuuripärandi kasutamisel ja säilitamisel. see ambitsioon oli aluseks meie kultuuripärandi aastale. Äh, viisteist komisjoni teenistust koostöös liikmesriikidega ning äh, huvigruppidega töötasid välja äh, Äh, kuuskümmend viis erinevat äh, tegevust järgmiseks kaheks aastaks. kõigepealt tegevusraamistik äh, tegeleb kaasavusega ning mitmekesisuse rõhutamisega, sest traditsioonid toovad inimesi kokku, need on kõigile olulised ning kõik, sõltumata sellest, kui erinevad nad on, peaks olema kaasatud. selles osas peaks me Eh, osalusalgatust eh, eh, toetame endiselt edasi ning teiseks me kaasame kõik osapooled oma töösse. mitmekülgne osalus oli edu põhiline faktor. kutsusime kokku Kultuuripärandi Foorumi, mille eesmärgiks on äh, Ehm, tegevusraamistiku toestamine, sellega tegelevad ka ma olen väga stressis, sest ma kardan, mul võtate mikrofoni ära. ma tean Petra, ta on äh, väga karm tädi äh, ning äh, liikmesriigid ning kodaniku ühiskonna esindajad on need, kes peavad olulist panustama kultuuripärand ei ole kuidagi eraldatud meie igapäevasest elust, vaid ning seepeale ei peaks ta piirduma ainult kultuuripoliitikaga, vaid peaks äh, aktiivselt panustama nutikate lahenduste väljatöötamisel äh, iga kord, kui nad vajalikuks osutuvad. näiteks äh, kultuuripärandil on oluline roll rahvusvahelisel koostööl, aitas Euroopa Liidul luua tihedaid sidemeid ülejäänud maailma piirkondadega teine oluline valdkond oleks regionaalne eh, areng. Euroopa linnade agenda eh, pühendab eh, palju tähelepanu kultuurile ja kultuuripärandile ning uutele partnerlustele selles valdkonnas, mis kuulutati välja Berliinis veebruari lõpus. see toob kokku liikmesriike, kohalike omavalitsusi juht, Eh, linnade juhte ning Euroopa Komisjoni. järgneva kahe aasta jooksul valmistab partnerluse ette tegevuskava, eh, mis on pühendatud kultuuripärandi kaitsele Euroopa linnades ning eh, pöörates tähelepanu reeglitele, finantsidele ja teabe jagamisele. peame kaitsma ohus kultuuripärandit, toetama jätkusuutlikkust ning professionaalsust teine oluline eesmärk on võidelda kultuuriväärtuste e, eba, illegaalse e, kaubanduse vastu ning suurendada investeeringuid kultuuripäranditesse. tervitan südamlikult Euroopa Parlamendi hääletuse positiivset tulemust kultuuri e, pärandite impordi reguleerimise kohta Euroopa Liitu me kasutame endiselt erinevaid teadusuuringuid ning teadmisi tehnoloogiliste innovatsiooni kasutamiseks eh, kultuuripärandi valdkonnas ning eh, see on oluline osa ka meie eh, teadus ja teadusarengu raamistikku. siiani on investeeritud kuuskümmend kuus miljonit kultuuripäranditesse ning see on oluline osa loovas Euroopast. me peame säilitama vähemalt sarnase tasandiga ka ambitsioonid. me soovime, et see poliitikaraamistik eh, oleks eh, eh, ka piisavalt rahastatud, see on võtmetähtsusega küsimus. tulevastes er-, eelarveettepanekutes on Euroopa looma Euroopa raamistik kaheksakümne viie miljoni see investeeringu sihtmärk, kuid laiapõhjalisem peaks see olema läbirääkimised äh, järgmise, äh, järgmise eelarve kohta äh, praegusel hetkel juba toimuvad ning loodan, et Euroopa Parlament on meile truu liitlane ning aitab meilt nõuda rohkem vahendeid kultuurile ka lisaks loova Euroopa, loova Euroopa programmile. suur aitäh teile selle erakorralise aasta Ähm, väljatöötamisel, ma kordasin veel kord, et see aasta oli tohutult edukaks, see pidi olema katalüsaator eh, riiklike, regionaalsete, kohaliku tasandi kultuurisündmuste väljatöötamiseks, nüüd eh, eh, peab tegema kõik selleks, et meie esimesed sammud tooks kaasa ka tulemused, sest Euroopa Eh, kultuur on elav nähtus, see on me osa meie identiteedist. mõne jaoks eh, on lihtne tunda ennast koduselt, teiste jaoks aga mitte. meie eesmärk on eh, kõigil võimaldada uurida minevikku, selle abil defineerida seda, kes nad on. see on meie panus Euroopa kodanike heaks ning loodame, et üheskoos saame äh, selle nimel ka edasi tegutseda. enne lõpetamist tahaksin lisada, et minu meeskond on äh, välja töötanud Euroopa äh, kultuuripärandi EMO mängu, et, äh, et, et säilitada tehtud töö ning teie olete esimesed, kes selle Eh, endale saavad, mina pole veel saanud, ma olen väga solvunud selle pärast, aga tõin selle kaasa eh, eh, komisjoni liikmetele ning esimene neist läheb juhatajale, suur aitäh teile! ja, ja vielen, vielen herzlichen Dank! suur tänu ja nüüd veel viimasel koosolekul saame kingituse ka, aga üks suur-suur tänu selle eest ja et ähm, Äh, nüüd siin äh, natukene selgitada asju, siis me kõik mõistame, et komisjon on väga pühendunud kultuuriteemadele, annate endast parima, et äh, selles vallas tehtaks edusamme, kuid me teame muidugi, et paraku ei sõltu kõik üksikutest peadirektoraatidest, vaid komisjonis on palju-palju muid osapooli, palju volinikke, kes tahavad ka sõna sekka öelda nii et paraku lõppkokkuvõttes võib juhtuda, et algatusi peadirektoraatidest natukene pidurdatakse. sellegipoolest me muidugi hindame äh, sügavalt äh, kõigi peadirektoraatide töötajate jõupingutusi, olenemata sellest, mis komisjoni poliitilise päevakorda jõuab. suur tänu veel kord kiituse eest, aga nüüd lähme arutelu juurde, palun teil piirduda kahe minutiga, oma sõnavõtu Silvia Kosta kõigepealt. ma äh, olen tunnistajaks sellele, kui edukas see tegevus oli ning tahaksin tänada peadirektoraati äh, kogu töö eest, tahaksin tänada kogu meeskonda, enamus neist on naised äh, ning nad on väga palju ära teinud selle aasta jooksul nad äh, võtsid arvesse meie kolme äh, dimensiooni ehk siis, äh, ehk siis integreeritud juhtimine. neliteist peadirektoraati tegid koostööd esimest korda ning samuti ka huvigruppide koostöö ning samuti ka Euroopa Parlament oli kaasatud, see oli minu meelest oluline osa edust. ma sooviksin, et see oleks ka tulevikus nii äh, kõige olulisem oleks äh, keskenduda koordineeritud tegevus, äh, koostöö äh, teiste peadirektoraatidega ning seda oleme ka eelnevalt palunud. tahaksin öelda, meil kõigil on siin Euroopa kogemus, alati pole see nii olnud, kuid nüüd on meil siiski aluseks kümme temaatikat, mis on Euroopas ühised ning välja on pakutud prioriteetide programm viis sammast, millest te rääkisite ning see töögrupp ehm, võib eh, suurte küsimuste Euroopa eh, alust paremini esile tõsta ning teine küsimus eh, on siis see, et kuidas äh, selle äh, kultuuripärandi aasta juhtimine toimus, et see äh, jätkuks, et inimesed ei peaks äh, tegelema muude küsimustega lisaks sellele tegevusele ning kaks asja veel. me oleme rõhunud koostööle Euroopa Komisjoniga ning rõhustasime, rõhutasime, et oluline on ühendada ka ressursid, arengukoostöö, teadusuuringud, haridus. tegime seda tööd koos. see, et on uus eelarverida pühendatud Euroopa kultuuripärandile, see on oluline, sellest aga ei piisa. Euroopa Komisjoni poolt ette nähtud summa on üks koma kaheksa, meie soovisime kaks koma neli ning äh, sooviksime, et eh, oleks võimalik eh, rohkem investeerida sellesse valdkonda ning oleks hea ka, eh, kui suudetaks integreerida erinevatesse fondidesse ja programmidesse ning Euroopa linnade küsimus on siin väga oluline, seda peaks samuti tähelepanelikult jälgima. härra Diakonu. härra Diakonu, palun fabulos. suur tänu, lugupeetud esimees. tõesti suurepärane, suurepärane, ma tunnen ennast äh, samamoodi nagu kooli ajal, kui aasta lõpus oli selline lõpetamise meeleolu, siin on samasugune õhkkond, mul on hästi hea meel selle üle. nii et suur tänu kultuurikomisjonile, sest äh, selle viie aasta jooksul oleme tegelenud väga erinevate teemadega, oleme teinud äärmiselt tihedat ja tõhusat, tõhusat koostööd ja lõpuks ka suured projektid ja ra-, raportid äh, suutnud äh, vastu võtta, ellu viia, nagu näiteks Euroopa kultuuripärandi aasta, need on olnud tõesti suured edulood. kuid äh, tuleb nentida, et ise olete ka seda kogenud, e-, et, et ähm, et meil on vaja näha vaeva kohati, et äh, näidata, et parlament on koostööpartner kogu projekti jooksul. et see ei ole alati lihtne, kuid see on tihtipeale õnnestunud komisjoni abil, vähem nõukogu abiga. ma tõesti soovin, et see ka tulevikus nii oleks strateegiat jätkuprojektide jaoks tuleb veel ellu viia aga just praegu on äärmiselt oluline seda tööd edasi teha. tõesti kahju, et ma ei saa veel üheks ametiajaks jääda kultuurikomisjoni, kuid kõige olulisem on see küsimus, mis neist projektidest välja kasvab, mis jääb püsima. ma tahaksin igal juhul veel kord tänada komisjoni suur tänu ka selle eest, et Loova Euroopa programmi eelarvet oli võimalik suurendada, see kõik näitab, et kultuur on saanud väärika koha Euroopa poliitikas. palju edu ka tulevikuks. suur tänu, kolleeg Strojevski, palun. suur tänu Euroopa kultuuripärandi aasta tõepoolest õnnestus suurepäraselt, ka mina olen sellele vaimustus, kuid sellegipoolest tuleb öelda, et me oleme väga palju kogemusi saanud sellega ja seejuures on komisjon ja nõukogu olnud meile headeks partneriteks, nagu ka kolleeg Diakonu välja tõi. mina olin raportöör teemal tõkked, takistused kultuuris. me rääkisime selle raames erinevate kultuuride tunnustamisest, edendamisest, ma arvan, et see on meil puudu, kultuuripärandi edendamisest, aga mitte kõige kõrgemal tasandil, ma ei räägi siin luurist või muudest sellistest kohtadest, vaid just pisematest paikadest, mis minu meelest vajavad suuremat tuge. mina tahaksin öelda ka tänusõna, võtan viimast korda sõna meie komisjoni koosolekul, tahan tänada Silvia Kostat, tahan tänada Petrat, sest olete meie komisjoni juhtinud väga hästi. suur tänu kõigile töötajatele, kes meid on toetanud meie välisreisidel on meil alati olnud väga hea toetus. suur tänu kõigile kolleegidele ja mina olen arvamusel, et äh, minu äh, poolt kultuurikomisjonis veetud aeg ei ole raisku läinud, vaid sellest on tõesti kasu olnud. me alustasime Erasmus plussiga seotud probleemidega, loova Euroopa probleemidega Euroopa kodanike jaoks, probleemid, mis sellega seondusid ja tulemus on see, et Erasmus plussi me lihtsalt ei suutnud kaitsta, vaid selle antud äh, rahastust lausa kahekordistati, nii et me saa-, oleme saatnud suurepäraseid tulemusi ja kõigile suur tänu selle eest. aitäh, kolleeg Pilt, palun. Merci, euh, mesdames. Euh, le patrimoine culturel est certainement ce qui lie le plus profondément les générations entre elles. Cela est vrai de la simple comptine qu'une mère transmet à son enfant,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 Äh, ma võin ette kujut-, äh, e-, e-, esile tõsta siin äh, näiteks kultuuripärandi lähedasemaks tegemisega meie, minu enda kodupiirkonnas. tahaksin öelda ka seda, Euroopa nutiturismi pealinn on hiljuti välja töötatud, uued võrgustikud on esile tõstnud oma tegevust praegusel hetkel äh, Äh, üritatakse teha äh, kõik selleks, et äh, kultuuripärandit kaitsta maavärinate eest. kuid seda ilma toetusteta võimalik pole võimalik teha. Euroopa Liit aeg-ajalt osaleb pärandi taastamisel, kuid ei ole võimalik ära hoida maavärinaid mõne miljoni euroga tehti väga palju pankade päästmiseks, kultuuripärandi säilitamiseks, aga tehakse palju vähem. kui ei võidelda kultuuripärandi säilitamise eest eh, näiteks eh, on väga eh, kurb näha, et erinevad kultuurimetseenid osalevad Euroopa kultuuripärandi säilitamisel ja mitte Euroopa toetusega, seega vaadakem uuesti üle oma prioriteedid meie Euroopa hoonete säilitamisel. Frau Šodrova, bitte. suur tänu, kolleeg Šodrova. Ah, udělení slova, kolegyně a kolegové. Já bych... Suur tänu. kolleegid, ka mina tahaksin tänada koostöö eest komisjoni koostöö eest Euroopa kultuuripärandi aasta korraldamise juures ja nagu ütlesin ka Strasbourgis täiskogul, kus me samuti arutlesime selle üle, kuidas see algatus läks. Teil on, teil oli õig-, teil on õigus, kui ütlete, et oli kaheksakümmend tuhat üritust, mis oli ikka väga nähtavad ka kohalikud omavalitsused, erinevad kultuuriinstitutsioonid riiklikul tasandil olid ähm, rohkem nähtavad. Äh, kuidas helilooja Penderecki tuli äh, äh Olo-, Olomoutis Tšehhis, kus äh, siis oli kontsert Krakowi sümfooniaorkestriga ning Äh, siis äh, Olamelti, Krakowi, Bertši ja ja Varssavi äh, ülikoolide üliõpilased kohtusid seal, nad jätkavad neid kohtumisi, ma näitan siin ka teile seda kotti, kus on pilt selle ürituse logoga. see kõik on tõepoolest olnud suurepärane üritus, nad on saanud luua erinevaid teoseid, mis on seotud äh, kultuuriliselt oluliste kohtadega, sündmustega. et ma olen väga tänulik selle algatuse eest. oleks tõesti väga kahju, kui kultuuripärandi aasta potentsiaal edasi ei kanduks. me kuulsime äh, seda, mida ütles äh, kolleeg Diakonu ja loodan, et järgmisel ametiajal meie komisjon jätkab oma tööd sama moodi ja loodetavasti toimub ka tulevikus äh, Euroopa kultuuripärandi aasta, mis jätkab seda traditsiooni, minu meelest oli tõepoolest äh, tegemist äärmiselt äh, hea algatusega. ma tahaksin väljendada samuti oma tänu kõigile, kellega koostööd tegime, aitäh! suur tänu, Julie Ward, palun uh,! Well, I just want to say um... tahtsin lihtsalt öelda, et olen väga tänulik et tegemist oli kõikide kultuuride kaasamisega Euroopasse. et me tunnustame seda, et Euroopa kultuuripärand on hästi mitmekesine ja et kaasatud oli ka islamikultuur. ütlen seda sellepärast, et Euroopas praegusel hetkel äh, väga palju islami kultuuri kuulutakse äh, äh, paganlikuks, aga tegelikult meie kultuuripärand on väga tihedalt seotud ka islami kultuuriga. ja mul on väga hea meel, kui korraldatakse üritusi, kus siis tähistatakse islami traditsioone äh,, arhitektuuri, meditsiini, üleüldiselt äh, islamiruumi nii et äh, on väga tähtis, et me vaataksime laiemalt seda, mis tähendab olla eurooplane ja suurepärane kunstinäitus äh, islami kultuuri kohta on ka Euroopa muuseumides äh, ehk et tegelikult liikmesriikide muuseumid ise tunnustavad, et meie kultuuripärandiks on ka islamikultuur ja minu arvates oli väga tähtis, et me seda tegime ja et me tegime seda just praegu, sest meil praegusel hetkel on Euroopas suur probleem sellega, et me ei tunnista, et islamikultuur on osa meie kultuuripärandist. samamoodi ka juudi kultuuri sihtasutus tegi väga tihedalt koostööd ja korraldasid suurepärase konverentsi äh, juudi kultuuri kohta ja Euroopa pärandi kohta ja minu, üks minu sõpradest on selle sihtasutuse juht ja tema korraldas suurepärase konverentsi selle kohta, nii et mul on väga hea meel, et see õnnestus. aitäh, järgmisele Luigi Morgana, palun. tahaksin äh, rääkida lühidalt, nagu juhataja soovis, kõigepealt üldisemalt. Äh, jah, tõepoolest see kultuurikomisjon äh, äh, on äh, alati öelnud, et äh, see peaks olema prioriteetne teema Euroopa Liidu jaoks ja tundub, et see on nüüd üheteistkümnes prioriteet ka Euroopa Komisjoni jaoks, see on positiivne aspekt, mida peaks rõhutama ning eh, eh, eh, võib öelda, et meie komisjonis on alati leitud, et väga oluline on kultuuri arendamiseks teha koostööd Euroopa Komisjoniga ning äh, Äh, see on oluline, selline koostöö ka äh, lisaks koostööle valitsustega, miks ma seda ütlen, sellepärast näiteks, et nagu rääkisime eelarvest, äh, on Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament on suuremaid investeeringuid eelarve osa nõudnud kultuuri jaoks ning InvestEU on avanud ka veel uusi võimalusi ning arvata võib et sellega käib käsikäes mõtete vahetamine ka muude küsimuste üle, mille oleme esile tõstnud kultuurivaldkonnas ning äh, selge on ka see, et järgmine parlament äh, peab samuti pikki aastaid selle teemaga edasi äh, tegutsema ning arvan, et et äh, uus kultuurikomisjon pöörab endiselt tähelepanu, sama palju tähelepanu kultuuriküsimustele, kui meie seda oleme teinud. suur tänu, te näete, et kõik on täna väga harmooniavaimus vist sellepärast, et meil on tegemist viimase koosolekuga. aga mul on siiski veel üks küsimus ma nimelt sain dokumendi mis üheksandal aprillil äh, kirjutat-, millele peaksid liikmesriigid alla kirjutama üheksandal aprillil, tähistamaks digitaalset äh, päeva, see puudutab siis kultuuripärandi digitaliseerimist. tahaksin teada, kas te olete siin ka EAG-i peadirektoraadiga suhelnud, sest see dokument tuleb sealt mul on jäänud mulje, et kellelegi torkas silma, et ei noh, selles valdkonnas tuleks ka veel kähku midagi teha ja siis see paber lihtsalt äh, äh, pandi kokku ja mingeid eesmärke seal ei tundu olevat. tõesti on väga tore, et me nüüd äh, ütleme seda, et kultuuripärandiga tuleb arvestada ja tehakse selliseid avaldusi, aga nagu öeldud, natukene suuremaid eesmärke natuke eh, oleks siiski oodanud ja võib-olla ka natukene intelligentsemalt seda kõike kokku pandud ja et noh, kui liikmesriigid ütlevad, et üheksas aprill on järgmisel nädalal ja kas saame nüüd äkki kähku midagi kokku meisterdada ja alla kirjutada, siis no ma ei tea. mulle tundub, et nii need asjad ei käi. et eh, kui me tõesti tahame, et liikmesriigid meid toetaksid, eh, ja kui me tõesti soovime saavutada seda, et digitaliseerimine on tähtis meede kultuuripärandi säilitamiseks ja juurdepääsetavamaks tegemiseks ja see on nii, aga ma arvan, et siis tuleks siiski hoolitseda ka selle eest, et liikmesriigid ise on sellest aru saanud. ja tuleviku jaoks võib-olla veel nii palju, et ma arvan, et me peaksime endale selgeks tegema ka selle, et äh, tänane kultuur on äh, homne kultuuripärand, nii et äkki me peaksime mõtlema ka selle peale, et me peaksime ka oma kultuuri definitsiooni üle vaatama selleks, et ei juhtu seda, et äh, meil siin tekib lõhe põlvkondade vahel, sest see, mis noorte inimeste jaoks kultuur on, on vägagi kaugel sellest, mis võib-olla meie jaoks on kultuur ja et me peaksime olema ettevaatlikud, et siin lihtsalt põlvkonnad üksteisele selga ei keeraks, et see oli nüüd nii-öelda üleskutse tulevikuks, aga nüüd saate teie sõna arutelu lõpetamiseks ja siis tuleb viimane päevakorrapunkt. Thank you, chair um,. Thank you for all the valuable contributions and, and. aitäh, aitäh kõikide nende avalduste eest. me arvestame alati teie tarkade soovitustega ja ma arvan, et te teate seda tegelikult juba praegu. viimane küsimus, tõesti, need kaks peadirektoraati teevad koostööd selleks, et äh, panna nüüd siis esimest korda liikmesriike koostööd tegema. selline on see asjade seis praegu, tegemist on esimese sammuga tegemist ei ole pikalt ettevalmistatud tööga, nii et olen nõus sellega, et me võime alati lati kõrgemale seada ja on väga hea, kui keegi sunnib meid ka tagant selleks, et me oleksime paremad. nii et jätkame seda tööd järgmise ametiperioodi ajal ja olen veendunud, et te toetate meid. see on tõesti esimene katse nüüd panna liikmesriike tunnustama, kas äh, seda, et nad peavad tegema koostööd, aga see kõik käib samm-sammult, nii et aitäh suur,! suur-suur tänu! ma arvan, et ka teie võite olla kindlad, et ka järgmine kultuurikomisjoni koosseis äh, avaldab komisjonile survet äh, ja kui te ütlete veel, et sellest on kasu, siis on see veelgi toredam. ka teile suur-suur tänu, et tulite täna siia ja suur tänu ka väga äh, huvitava koostöö eest äh, viimastel aastatel ja need, kes uuesti parlamenti tagasi tulevad, nende jaoks see suurepärane koostöö kohe kindlasti ka jätkub. suur aitäh ja ka teie olete muidugi oodatud meie kokteili vastuvõtule paarikümne minuti pärast ning äh, seda siis selleks, et see ametiperiood siis ka kenasti lõpetada suur,. suur-suur tänu! tahaksin öelda aitäh selle eest, et siin on ka Euroopa Nostra juhataja, kes on selle aasta jooksul olnud oluline koostöötaja. Äh, jah, suur tänu ka selle märkuse eest ja aitäh ka Euroopa Nostra esindajale, sest nemad tõesti öö, äh, väga palju aitasid kaasa kultuuripärandi aasta korraldamisele, nii et suur tänu teile selle eest edasi räägime kolmepoolsetest läbirääkimistest programmi kohta õigused ja väärtused tervitan siin Silvi Guillaume'i, kes meie nimel pidatas, pidas äh, läbirääkimisi ja mulle tundub, et äh, tulemused on head. kultuurikomisjoni huvid olid hästi kaitstud. Äh, kui ma õigesti aru sain, siis läbirääkimised ei olnud lihtsad äh, ja et oli alati ka raskusi libe komisjoniga maadeldes, sest nemad arvavad, et tegemist on nende pädevusvaldkonnaga, aga ma arvan, et Silvi koos variraportööridega saavutas suurepärase tulemuse, kultuurikomisjoni õigused olid hästi kaitstud, nii et palun, Silvi. suur aitäh. nagu ma aru saan, olen ma viimane sõnavõtja viimasel kultuurikomisjoni koosolekul. suur aitäh sinu sissejuhatuse eest kui alustame läbirääkimisi, siis on alati pisut äh, jõudude äh, vahekorra paikapanemisega tegemist, suur libekomisjon, väike kultuurikomisjon, aga kõik läks hästi. ning äh, läbirääkimised komisjoniga olid ka üsna pingelised, nõukoguga samuti, me ei, nende seisukohad ei kattu alati meie omadega ning äh, ja lõpuks me saime niimoodi häid äh, tulemusi pärast kolme, kolme triloogi äh, jõudsime tulemusteni märtsi alguses ning äh, programm, millest me rääkisime, saab nimeks Kodanikud ning väärtused. ma ei hakka sellest väga põhjalikult rääkima, vaid mõned punktid tõstan esile. kõigepealt tahaksin öelda seda, et nõukogu oli nõus sellega äh, et äh, toetataks kodanikuühendusi, mis äh, toetavad Euroopa väärtuseid, see on üks selle programmi eesmärkidest ning samuti säilitasime kodanike osaluse valdkonna, meie jaoks oli väga tähtis seda, sellest mitte loobuda. kodanike Euroopa programm säilib, eriti üldeesmärkide osas ning leian, et äh, meiepoolsed ettepanekud olid paremad kui libe omad ning äh, samuti ka ühes teises artiklis, mis lisati kolmandatel läbirääkimistel, mis puudutab kodanike osalust ja algatusi. Äh, mul on ka siin erinevad valdkonnad välja töötud, toodud ning meil äh, oli vaidlused selle kohta, mis puudutas viiteid, teine osa puudutas äh, demokraatlikku osalust ning äh, kolmas linnu, mis on väga oluline, kui räägime igapäevasest Euroopast, nii et kõik need, kes, kelle jaoks oli oluline kohalike organisatsioonide kaasamine, siis ma tean, et kodaniku, kolleegide jaoks oli see väga tähtis ja see läks siis äh, ning viimane lahing eh, meie eh, alustasime järgmist lahingut, see puudutas eelarvet, eh, sest mm, praegusel hetkel loomulikult ei ole täiet kindlust selles osas, mis puudutab kultuuri järgneva, järgneva finantsraamistiku osas see puudutas siis viissada miljonit meie valdkonna jaoks ning loodetavasti meie järeltulijad on sama kindlameelsed kui meie ning hääletus peaks toimuma seitsmeteistkümnendal aprillil Strasbourgis suur,. suur-suur tänu, Silvi, selle ülevaate eest ja suur-suur tänu, et sa tõesti nii äh, Äh, hästi kultuurikomisjonide huvide eest võitlesid, ma tunnistan, et ka mulle oleks meeldinud, et me oleksime seda teinud nii nagu oma programmide puhul, et esimene lugemine täiskogul ja siis koos äh, eelarve aruteludega oleksime pidanud üheskoos seda arutelu veel pidama, aga nüüd on meil olemas osaline tulemus ja me ei tea, palju meil lõppude lõpuks raha kasutada on. aga hästi, ka siin ma panustan järgmisele parlamendi kom-, koosseisule, uuele kultuurikomisjoni koosseisule, et nemad siis võitlevad selle eest, et tulemus lõpuks on täpselt selline, nagu meie seda endale ette kujutasime meie ei saanud siin midagi otsustada, vastutavaks komisjoniks oli Kodanike ja Vabaduste Komisjon. nii et suur-suur tänu tehtud töö eest, Silvi, ja Sabine Verhaien on sõna soovinud ning ka Silvia Kosta, kuid mõlemad palun hästi lühidalt. mul on lihtsalt üks lisaküsimus see puudutab Kodanike Euroopa programmi ja seda punkti, mis puudutab sõpruslinnu. tahtsin teada, kuidas seal konkreetselt on nüüd näiteks äh, lugu väikeste linnadega. Äh, suured sõprusvõrgustikud äh, olid kogu aeg komisjoni jaoks tähtsad, aga meie ju soovisime, et oleks võimalik ka nii-öelda kahepoolsetel ähm, suhetel nii-öelda programmis kohta leida, et sellepärast, et äh, äh, sõpruslinnad äh, ja see programm väikeste linnade jaoks on ka tähtis, sest nad ei saa endale nii palju sõpruslinnu lubada. aitäh, Silvia Kosta! sooviksin tänada Silvit tehtud töö eest, mulle meeldib, et, äh, et pealkirjas on sõna kodanikud ning äh, mul, mind kurvastab pisut äh, see, et äh, kodaniku, Euroopa kodanike äh, koolituse ja hariduse küsimused sisse ei läinud, aga igatahes võtan arvesse kõike sinu saavutatud ning loodan, et meie eelarve osa suurendamise nimel jätkub võitlus, sest äh, Äh, muidu võib äh, üldises segaduses spetsiifilisemad aspektid võivad äh, kaduma jääda. ma sooviksin öelda, et tõepoolest väikesed projektid on programmis endiselt sees. Wunderbar, dann können wir. suurepärane, siis saame ka selle küsimuse lõpetada ja ka selle järgmise Äh, kultuurikomisjoni ja kodanikevabaduste komisjoni koosseisu kätesse anda. aitäh, Silvi, tehtud töö eest. ja nüüd on tõesti kõige viimane päevakorrapunkt täna. tegemist on muude küsimustega ja Julie on soovinud siin sõna saada. palun hästi lühidalt uh,. Well, I wanted to talk about. ma tahtsin rääkida kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast äh, meil, äh, meie komisjoni delegatsioon külastas Wroclawi, rääkisin seal reedel ja ja Plovdivist oli seal äh, esindaja, kes ette valmistas seda programmi ning nad ütlesid, et praegu toimuvad äh, tohutud rünnakud kunstilise juhi ja kogu fondi vastu. rünnatakse ka kunstnikke Plovdivis, sest programmi äh, on kaasatud äh, ka näiteks äh, sooline mitmekesisus mul on viieteist leheküljeline ettekanne mõningate poliitiliste rünnakute kohta ning äh, Eh, nõutud on ka direktori tagasiastmisest, seda nõuab üks eh, parmus parempoolne rühmitus eh, ning ka teistest poliitilistest parteidest esindajad on seda teinud, nii et nii et meie komisjonina ma sooviksin, et me midagi teeksime, sest kogu programmi väärikus, meie finantseerime seda äh, Äh, rünnatakse põhimõtteliselt põhivabadusi. meie käisime seal, olime kohapeal ja meile ei räägitud äh, sellest sõnagi, aga isegi laupäeval äh, toimusid meeleavaldused ning inimesed nõudsid direktori tagasiastmist. see on rünnak, sest üks neist rühmitudest, kes Äh, näituse korraldavad, on seksuaalvähemuste hulgast äh, ning see räägib äh, mittepinaarsest kultuurist ning seda rünnatakse ning see seal on ka näiteks tuntud ähm, ähm, pilt Berliini müürilt, kus Brežnev Honeckeri suudleb nii et äh, me peame midagi selle kohta ütlema, ma arvan, et me ei saa oma mandaadi niimoodi lõpetada. me just äh, võtsime vastu raporti, kui räägime, kui tore kõik on, aga me ei saa äh, peita ennast ära selle koleda vast-, eest, mis seal linnas toimub, nii et ma paluksin, et te toetaksite mind, sest ma kindlasti kavatsen seda kommenteerida ma tahaks teada, kas äh, on kolleegid, kes sooviksid minuga ühineda. aitäh selle info eest, ma arvan, et see oli meie jaoks praegu uudiseks, Helga. mina olin Plovdivis delegatsiooni juht Julie, aga teised kolleegid olid kohal ja nagu ikka, kui on kultuuripealinna üritused, siis on näha seal sellist sisevõitlust ja sisekonflikte. ma ei oska midagi öelda äh, selle dokumendi kohta, Julie, palun äh, saada seda meile edasi, aga mis puudutab nüüd Honeckeri Brežnevi suudlust Berliini äh, müüril, tegemist oli kultuur, kunstinäitusega selleks, et näidata, mis toimus. me ei tohiks siin olla ühepoolsed. ma pole kindel, kas neil on õigus, kuid kõigepealt ma pean lugema seda ja siis võib-olla saan kommenteerida. kuid meil on vaja rohkem infot ja ma ei ütleks nüüd kohe otse, et ründajatel on õigus, sest ma ei tea seda. nii et ma arvan, et me peaksime ära ootama rohkem infot, eriti just ründajatelt ja ka direktorilt sul on see kirjalikult, meil ei ole, nii et me peame seda kõigepealt lugema. hästi? jah, suur tänu. see oleks olnud ka minu ettepanek. et vaatame nüüd seda kõike täpsemalt, sest meil on ju tegelikult inimesed Plovdivis, kellega rääkida nii et me peaksime nüüd täpsemalt uurima, mis toimub ja kultuurikomisjoni sekretäriaat kohe kindlasti võtab selle ülesande enda kanda ja annab meile siis ka infot vastavalt siis äh, sellele infole, mida me sealt saame. edasi, nüüd aga tõesti kõige, kõige, kõige viimasem punkt, kui keegi ei taha midagi tõstatada muude küsimuste all. nii, tõesti nüüd viimane punkt. selle ametiperioodi lõpuks selle komisjoni ametiperioodi lõpu puhul ja seda on tegelikult siin juba paar korda mainitud, et noh, nüüd on see minu viimane kõne siin komisjonis. Ähm, ja oli ka näha, et natukene nostalgiat oli meil täna siin äh, õhus just sellepärast, et töö on nüüd läbi. pean teile ütlema, et mul oli suur au ja suur privileeg olla selle äh, komisjoni juht, kultuuri- ja hariduskomisjoni juht. tegemist oli väga rikastava, inspireeriva tööga, nii paljude inimestega kultuurikomisjonis koos töötada, näha nende panust haridusele, kultuurile, noortele, meediale, spordile, on näha, et see on teie jaoks südamelähedane. see tuli väga hästi erinevates aruteludes välja, isegi kui meie seisukohad olid erinevad tahaksin tänada südamlikult oma eelkäijat äh, Silvia Kostat, kes oli meie ametiperioodi esimesel poolel kultuurikomisjoni juht. Silvia võitles selle eest, et kultuuri- ja hariduspoliitika saaks Euroopas sellise koha, mille ta on ära teeninud. ametiperioodi alguses äh, meie olukord ei olnud lihtne ja ma arvan, et selle ametiperioodi lõpus äh, tegelikult olukord muutus paremaks, ma ei saa öelda, et kultuur on nüüd saanud selle positsiooni, mille ta on ära teeninud, aga positsioon on paranenud ja see on ka meie kõikide töö ja just Silvia töö tulemus. Need Junckeri ähm, komisjoni kümme prioriteeti, seal ei olnud ju kultuuri ja haridust isegi mitte mainitud ja nüüd ametiperioodi lõpus saame me nüüd öelda, et ka komisjon on hakanud tegelema nende küsimustega ja see tegelikult viitab sellele, et äkki nad siiski said aru, et kultuur ja komisjon peaksid olema ka poliitilise tegevuskava keskmes, mitte äärealal. ametiperioodi alguses võitlesime me väga palju oma küsimuste eest ja see tasus ennast ära ning ma arvan, et nüüd Euroopa Liidus peaaegu kõik on aru saanud, et ilma korraliku kultuuri- ja hariduspoliitikata Euroopa edasi ei liigu ja kohe kindlasti ei saa kokku kasvada ja see on kõige tähtsam. Silvia, aga ka teised kultuurikomisjonis esimese, äh, meie ametiperioodi esimese poole ajal võitlesid äh, selle eest, et kultuuripärandi aasta kui selline sisse viidaks, me mäletame, et tegemist oli küsimusega, mis äh, E, meid osaliselt küll liikmesriikidega sidus, aga me pidime komisjoni ja just komisjoni juhte veenma selles, et tegemist on hea mõttega. ja me tegime seda, tegime seda kindlakäeliselt ja jäärapäiselt ning meil tõesti õnnestus äh, siis sellel aastal korraldada kultuuripärandi aasta. ja kogu ametiperioodi ajal see oli vist koordinaatorite koosolekul, ma tegelikult juba tänasin Helgat selle eest, et tema oli üks nendest, kes ka eelarvekomisjonis käis kohal ja meie huvide eest võitles. ja sedagi jällegi järjekindlalt pidas läbirääkimisi raportööridega selleks, et leida vahendeid siis ka kultuuri- ja haridusprogrammide jaoks ning et tõstetaks vahendeid ka mitmeaastases finantsraamistikus kultuuri ja hariduspoliitika jaoks, samamoodi ka siis äh, pilootprojektid lükati käima ja me loodame, et nendega jätkatakse mitmeaastase finantsraamistiku ajal. me tegime väga palju ära ka kultuuri- ja loomesektori äh, korrapoliitiliseks korrastamiseks, äh, äh, vaatasime üle audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi, mis <laughs> võttis meilt väga palju aega ja jõudu, aga ma arvan, et pärast pikka ja rasket võitlust äh, ka nõukoguga saame me nüüd öelda, et tulemus oli hea. ning nüüd siin lõpus rääkisime me veel ka solidaarsuskorpusest äh, iseseisvana ning me saime tegeleda ka kahe suure programmi tulevikuga loova Euroopa Erasmus pluss programmi tulevikuga ning ma arvan, et mõlema programmi puhul me tõime väga selgelt välja, mis meie arvates nende programmide jaoks tulevikus tähtis on ja ma eeldan, et järgmine parlamendi koosseis ja järgne kultuurikomisjoni koosseis lähtuvad nendest otsustest, mis meie vastu võtsime. eriti, mis puudutab just vahendite tõstmist nendele programmidele. ja juhul, kui mina peaksin siia tagasi pöörduma, siis kinnitan teile, et võitlen ka tulevikus selle eest, et need otsused tulevikus rakendatakse ja et nõukogu ka meid kuulda võtab rahalistes küsimustes terve rida algatusraporteid, kuulamisi, töötubasid toimus, erinevaid üritusi, millega oli võimalik siis äh, hoolitseda selle eest, et poliitilises tegevuskavas oleksid ka meie mõtted ja ideed, noortepoliitika, digitaalsed oskused, haridus, keelepoliitika, sport. see nimekiri on ülipikk ma tahan teid kõiki, kõiki tänada südamest, kõiki kultuurikomisjoni liikmeid, kõiki fraktsiooni töötajaid, assistente ja eriti just ka enda assistente, kes mind alati aitasid aitäh kultuurikomisjoni sekretäriaadile, aitäh poliitikaosakondadele, esimees tänab ka tõlke, tõlgid tänavad oma kuulajaid Äh, nõukogu sotsiaal, majandus- ja sotsiaalkomitee, regioonide komitee esindajaid, aitäh ka riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatele, kõikidele erinevatele sidusrühmadele, kes alati olid nõu ja jõuga meist äh, valmis aitama. me ei saanud alati kõikide ettepanekutega arvestada või me isegi ei tahtnud seda, isegi seda juhtus. aga sellegipoolest olite te meile väga tähtsateks äh, Äh, nõunikeks ähm, ja mõtete allikaks. kultuurikomisjoni töö oli tõesti ja ma mõtlen seda nüüd täiesti südamest. tegemist oli ühise jõupingutusega, mida me üheskoos vedasime nagu vankrit ja ma arvan, et me võime olla uhked selle üle, mida me viimastel aastatel saavutasime meie töö oli suurepärane viimastel aastatel, aitäh, et saime teha koostööd, me ei olnud alati ühel nõul, aga kui oleks olnud, siis oleks elu väga igav olnud. ja tegelikult vastandustest ja konfliktidest on alati võimalik ka midagi positiivset leida ja ma arvan, et me tõestasime seda ka päris mitmeid kordi siin komisjonis. meie tööõhkkond oli alati sõbralik ja koostööaldis nii äh, alati keskendusime sisulistele küsimustele, äh, võitlesime kultuuri ja hariduse küsimuste eest, äh, küsimuste eest, millest meie vastutame. soovin teile kõigile tulevikuks, ükskõik kas siis siin parlamendis või kuskil mujal, kõike, kõike head. Need, kes uuesti kandideerivad, palju edu valimiskampaanias ja need, kes uuesti ei kandideeri, kõike head teile ükskõik, kus te siis oma eluteed ei jätkaks, ma loodan, et te ka tulevikus tegelete kultuuri, meedia ja hariduspoliitikaga ja ütlen nüüd, et see koosolek on lõppenud, kui keegi veel sõna ei taha saada. Sabine ja Helga siiski tahavad see on esimene komisjon, mille puhul ma ei suuda õigel ajal lõpetada. jah aga nüüd pead välja kannatama. olen sajaprotsendiliselt nõus sinu tänusõnadega. aitäh kõikidele töötajatele, kes aitasid meid siin selles töös, ma ei hakka kõiki üles lugema, isegi kui tahaksin tänada tõlke, assistente, sekretäriaadi töötajaid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. aitäh ka kõikidele kolleegidele, aga ma arvan, et sinu pikas nimekirjas oli puudu üks inimene, sina ise, Petra, kui komisjoni esimees ja aitäh ka Silvele äh,, ametiperioodi esimesel poolel väga äh, intelligentse juhtimise eest, meid kuulati ära teised äh, komisjonid olid sunnitud meid ära kuulama näiteks tööstuskomisjoniga koostöö veel paar aastat tagasi oleks olnud täiesti võimatu, et tööstuskomisjon, mis vastutab äh, siin taristupoliitika eest, hakkab mõtlema ka kultuuri peale ja ma tõesti, ma arvan, et me saavutasime väga palju ja seda just tänu kultuurikomisjoni tööle, aga ka tänu sellele, et me tegime tihedat koostööd ja ka tänu sellele, et meil olid nii-öelda võitlevad juhid äh, sina ja Silvia, kes üritasid inimeste peadesse puurida ka kultuuriküsimust. me tõesti ei halastanud neile, see oli vajalik, et me väga selgete sõnadega ja jäärapäiselt alati selle kultuuriküsimuse tõstatasime. aitäh kõigile, aitäh ka kõikidele koordinaatoritele. ma arvan, et isegi kui me kaklesime, siis tulemus oli alati lõpuks hea ja sina olid ka alati see, kes suutis äh, seda kõike ohjata ja andsid meile samal ajal ka nii-öelda vaidlusruumi. suur-suur aitäh, Petra, ja ma arvan, et võtsin praegu sõna ka teiste kolleegide nimel. aitäh, see oli väga liigutav. Helga, palun. jah, ka minu poolt. aitäh sulle, Petra, aitäh, Silvia, meie esimesele juhile aitäh teile kõigile, mina ei kandideeri, nagu te teate, tegemist oli minu isikliku otsusega mind ei puksitud välja. minu jaoks oli alati suur rõõm ja au eh, töötada Euroopa Parlamendi kultuurikomisjonis, varem töötasin Saksamaal kultuurisenatis ja ma arvan, et see kombinatsioon eelarve ja kultuurikomisjoni vahel oli väga huvitav, väga palju huvitavaid asju sai äh, läbi surutud. suur tänu teile kõikidele, aitäh tõlkidele, aitäh kõikidele kaastöötajatel Federico, Olga, Benjamin, suur tänu teile kõigile, muidugi meil olid kakluseid siin, aga see on normaalne, konfliktid kuuluvad äh, poliitilise töö juurde, aga kultuuriküsimustes olime me ühendatud ja oli väga tore teiega siin koostööd teha. suur tänu, Silvia! tahaksin äh, tänada sind äh, selle äh, ülevaate eest meie viimisest koostööaastast ning oleme arutanud siin väga palju olulisi teemasid ka mitmeaastasest finantsraamistikust ja isegi kui olime eriarvamustel, suutsime alati kompromissidele jõuda ning mina olen alati soovinud selle kult-, komisjoni töös osaleda, sest leian, et see meie nägemus ja pühendumus selles komisjonis on väga oluline ning tänaksin ka meie töötajaid, Nilsi ja tema meeskonda ning koordinaatoreid, sest me tõesti üritasime ja võib öelda ka saavutasime teha see kõik selleks, et kultuur ei ole mitte üks äh, eraldiseisev nähtus, vaid osa kõigist Euroopa poliitikatest ning äh, Euroopa äh, aktiivsete eurooplaste kaasamine on esmatähtis selleks, et tekiks tõeline Euroopa hing ning sellega seoses ei tahaks ma rääkida mingitest konkreetsetest programmidest, vaid tahaks rõhutada, kui oluline osa see on poliitikast ning tänan kogu selle kaasa lähenemisest Euroopa Komisjoni poolt ning tahaksin, et me pööraks rohkem tähelepanu Euroopa reeglitele, et Euroopa tasand oleks nähtav ka digitaalvali-, valdkonnas ning suur aitäh kõigile raportööridele, kes koos variraportööridega tegid kõik selleks, et integreeritud poliitika äh, et toetada, aitäh meie ühise tegevuse eest, arvan, et eh, kõiki andekaid inimesi on eh, siin hinnatud. ja võib-olla see on ka väiksemate komisjonide eh, eelis, me töötavad parema meeskonnana ning loomulikult tänaksin meie nõunikke, assistente ja kõneleja Äh, tänab lahkelt äh, tõlke, kes võitlesid oma äh, ametiväärikuse eest ja me oleme välja töötanud uued prioriteedid ja loodetavasti järgmine kultuurikomisjon saab olulise pärandi, mida ta saab uuendada, kuid arvan, et strateegia Äh, on juba välja töötatud ning ma tänan ka huvigruppe, sest äh, need, tänu neile oleme oma tegevuse arusaadavamaks teinud ka kodanikele. ning äh, ma olen kaua poliitikas olnud, ma nüüd loobun sellest, kuid ma endiselt pööran tähelepanu Euroopale ning kultuurile, solidaarsusele ja kodanikele ning loodetavasti leiame ikka alati võimaluse kokkusaamiseks suur tänu. sellega on koosolek lõppenud ja läheme nüüd kõik ja võtame klaasikese, te teate, Janni hoones. oi, vabandust, ikkagi härra Diakonu jäi kahe silma vahele. Silvia, Silvia, Silvia, propun să facem o comisie în umbră, să facem o comisie. suur aitäh ning äh, täname nüüd nii-öelda varikomisjoni. <laughs> Need, kes uuesti ei kandida.